Yeah, it is. Ladies and gentlemen. meil on ääretult vähe aega. seepärast oleks mul palve, et äkki kõik võtaksite kohad sisse. tere tulemast siia tere tulemast tööhõivekomisjoni esimesele koosolekule. mina olen siin kohal sellepärast, et mina olen viimane, kes jäi eelmise parlamendi koosseisu tööhõivekomisjoni juhatuse, juhatusest järele. no ühesõnaga, teised ei kandideerinud. ja sellepärast ma püüangi nüüd nii-öelda korda sisse seada siin koosolekul ja ma loodan, et ähm, jääte koosolekuga rahule, aitäh, et siia tulite. alustuseks. alustuseks ütleksin, et te saate kasutada kõiki Euroopa Liidu ametlikke keeli siin suhtlemiseks, välja arvatud keelkeel. edasi meil on loomulikult täisliikmed, meil on asendusliikmed, aga meil on ka mõningaid teateid isikute kohta, kes ei ole mitte alalised äh, asendusriigid, aga näiteks äh, kolleeg Majora äh, asendab äh, kolleeg Fulfi, Van Drang on Pohvri asemel Donat on Patsova asemel, ECR-ist edasi Masurak on Nikola Sornova asemel ja edasi Lagos on Nikolau Vanose asemel. Ehm, ehk hääletamiseks on nad siin, vabandan kõikide hääletusvigade pärast. nelikümmend üheksa eurosaadikut on praegu kohal, mis tähendab seda, et kvoorum on meil olemas. ja sellega ma kuulutan koosoleku avatuks. me oleme siin selleks, et ähm, valida uus juhatus. kõigepealt esimees tuleb valida, neli aseesimeest Äh, reegel kolm, kaks, kolm, kolm selle järgi ja reegel nä-, reeglid näevad ette, et me kõigepealt valime esimehe ja siis asume valima aseesimehi. kvoorum on meil olemas. niisiis küsin teilt, keda pakute esimehe kohale. kas keegi soovib esitada kellegi kandidatuuri? palun. proua Rafalska. aitäh, lugupeetud kolleegid. ECR-i nimel Berta Schüdvari kandidatuuri sooviksin ma üles seada Bertolcello on olnud Poola peaminister ja sotsiaalasjade komisjoni juhina käivitas ta terve rea sotsiaalreforme, mis äh, vägagi dramaatiliselt muutsid pol-, poolakate olukorda, näiteks perepoliitika, töö, turg ja mitmesugused muud sotsiaalküsimused äh, töötati ümber ja neid muudatusi täheldati üle kogu Euroopa. pandi tähele seda, kuidas on võimalik tõhusalt sotsiaalprobleeme vähendada. samal ajal proua Berta Schönma teab ja mõistab ääretult hästi sotsiaaldialoogi. tema oli seotud ähm, ametiühingute, tööandjate organisatsioonidega peetud ähm, sotsiaaldialoogiga, tema esindas seal riiki, valitsust äh, nendel kolmepoolsetel läbirääkimistel, ehk teiste sõnadega, teolauk kui selline on talle äärmiselt hästi tuttav ja tegelikult selline ametlik dialoog ongi tuum probleemide lahendamisel, sealhulgas poliitiliste probleemide lahendamisel ja sellepärast ma kutsuksingi teid üles toetama seda väga head kandidaati, ääretult kogenud poliitikut, kellel on pikaajaline kogemus sotsiaalprobleemidega tegelemisel, kes on keskendunud sotsiaalprobleemidele uh,. selge. sellisel juhul ma vaatan kan-, kandidaadi poole, kas te olete nõus kandideerima Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, tak... lugupeetud juhataja, jah, olen nõus. olen nõus kandideerima. ja kui lubate, ma ka tutvustaksin ennast äh, paari sõnaga, sellepärast et ma täiesti mõistan, et paljud teist mind ei tunne, et. palun. suur tänu minu jaoks on suur au, et minu kandidatuur on üles seatud selle komisjoni esimehe kohale, minu arvates see on üks Euroopa Parlamendi olulisemaid komisjone. seda ütleb mulle ka kogemus äh, Poola peaministrina töötatud ajast ja asepeaministrina töötatud ajast. ma kureerisin neid küsimusi, tegelikult inimesed vaatavad meie poole, et nende probleemidega tegeldaks ja mina arvan, et me peame oma ühises töös mõtlema kõigepealt selle peale, kuidas leida konsensus, üksteisega vestelda. peame mõtlema valijatele, kes meile on andnud oma mandaadi. kogu minu tööelu oli seotud sotsiaalküsimustega Poola valitsuses, ma olin sotsiaalprogrammi kaasautor, selle me viisime väga edukalt ellu. proua Rafalska siin mainis mind, äh, ma olen temaga ka koostööd teinud ja temaga koos õnnestus meil need kasulikud lahendused välja pakkuda. ja tegelikult kõik see, mida meie tegime ja välja pakkusime, see sai väga positiivset tagasisidet ka kogu Euroopa Liidust. ja tegelikult ähm, seda näitavad ka Euroopa Parlamendi valimiste tulemused, sealhulgas minu enda äh, valimistulemus. minu meelest vaesusest vabanemine on äärmiselt oluline. meil õnnestus Poolas töötus ülimadalale tasemele vähendada. ma sooviksin öelda ka seda, et tänu nendele projektidele ja programmidele said paljud sotsiaalrühmad mm, toetust ja elavad nüüd palju paremat elu. ise olen ma sellisest piirkonnast, mis tõsiselt ka kannatas äh, majandusse ülemineku all, üleminekuaastate all mm, kannatas süsteemsete muudatuste all. mina sain aru sellest kogemusest, et tegelikult poliitiku jaoks on sotsiaalküsimused peaksid olema kõige olulisemad, nii et kui teie olete valmis minu kandidatuuri toetama esimehe kohale, siis oleks minu jaoks ülimalt suur au see. ja ma paluksin teilt toetust minu kandidatuurile ja ma olen juba ette valmis ähm, dialoogiks kõikide teiega ja kõikide teiste komisjoniga, sellepärast et ma, komisjonidega, sellepärast et ma arvan, et just nimelt meie oma selles komisjonis peaksime esiti, eriti eeskuju olema. suur aitäh, proua Šidlo. esimeheks saab kandidaat aktsepteerida see, kes on täissaadik ja kes on täitnud finantshuvide deklaratsiooni ning käitumiskoodeksi alla kirjutanud, et need te olete kõik teinud, niisiis teil on kõik eeldused täidetud selleks, et esimeheks saada. nüüd asendusliige veel, Saaras Kitedal on Rahvapartei kolleegi asemel siin. ma arvan, et siis me saame asuda äh, valimise juurde, proua Bischoff. aitäh, juhataja, tere pärastlõunat. sotsiaaldemokraadid paluvad salajast hääletust. ei, mis see kaasa? kolleeg Kaasa um,. Yes, you, aitäh, juhataja meil on Deonti süsteem siin, mis tähendab seda, et peaks olema kandidatuuri osas nagu teatud ähm, kokkulepe, kui äh, meil on Deont süsteem, siis sellest äh, kõrvalekaldumine võib olla väga tõsiste tagajärgedega, mitte ainult meie komisjonis, vaid ka teistes komisjonides, nii et minu jaoks jääb mõistetamatuks see äh,, Äh, mida sotsiaaldemokraadid äh, ette panid, et teha salajane hääletus, äh, kui samas meil kandidaate esimehe kohale on vaid üks ja selles on nagu kokku lepitud eelnevalt. minu arvates ei ole meil vähematki põhjust midagi varjata. ma arvan, et me peaksime demonstreerima üldsusele, eurooplastele, et meil siin on selline süsteem ja me käitume selle süsteemi reeglite järgi kui me sellest kõrvale kaldume, siis minu arvates sellest ei lähe Euroopa Liitu väga hea signaal välja. mis see Pislaro? Eh, kolleeg Pislaro. aitäh, lugupeetud juhataja. ma pean mm, härra De Honti geniaalseks matemaatikuks, aga ma usun, et meie ei ole mitte siin öö, mm, matemaatilise nii-öelda mm, talendi tõttu, vaid sellepärast, et meid on siia valitud. siin ei ole küsimus mitte selles, äh, kelle poolt valida, siin on küsimus äh, protseduuris. minu arvates meil ei ole siin midagi äh, varjata, mina toetan sotsiaaldemokraatide ettepanekut. üheteistkümnest MEP-ist piisab üheteist, piisab salajase hääletuse äh, korraldamiseks ja neid äh, on meil, need on meil olemas, järelikult teeme salajase hääletuse. Te võite ka erapooletuks jääda, aga erapooletud hääled arvesse ei lähe, arvesse lähevad ainult poolt ja vastu hääled. poolt on roheline nupp, vastu on punane nupp ja nüüd on hääletamine alanud. okei okay,, there are, there are, there are three too many EPP members voting. rahvaparteist on liiga palju öö, liikmeid. me hääletame selle kandidaadi osas nüüd, kui te olete kandidaadi poolt, vajutage rohelist, kui te olete vastu, siis vajutage punast. It's fine. And we close the vote. hääletamine on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend seitse vastu, kaks erapooletut erapooletud ei lähe arvesse. see kandidaat ei osutunud valikuks, valituks. ja ma teen ettepaneku nüüd koosolek katkestada hilisema ajani. mida tähendab hilisem aeg, kas see tähendab nüüd järgmist nädalat, et meil õnnestuks leida lahendus sellele probleemile? mina teen lihtsalt ettepaneku koosolek nüüd peatada ja paluda sekretariaadil leida uus aeg selleks koosolekuks. kas te olete nõus sellega? sellisel juhul koosolek on lõppenud, aitäh!